vastavalt äh, äh, äh käitumiskoodeksile ähm, äh, nimetasin Danuta Hübneri, Madi Delvaux, Sajad Karimi, Jean-Marie Cavada ja Jerzy Maštalka äh, eri uurimiskomisjoni liikmeks ning Heidi Haudala, Laura Ferrara, Gerald Fannermans äh, samuti äh, sellesama uurimiskomisjoni liikmeteks.